hääletus toimub täna. ja nüüd on meil päevakorras naistekomisjoni resolutsioon. majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus soolise lõhe kohta. hääletust äh, ei ole soovitud tähtaegadele vastavalt, seega vastavalt meie kodukorrale, see resolutsiooni ettepanek on tagasi lükatud, suur tänu, ja nüüd läheme viimase päevakorrapunkti